oma istungjärku ning paluksin austatud parlamendiliikmetel kas istet võtta või siis saalist lahkuda. järgmine päevakorrapunkt on komisjoni avaldus, mis käsitleb viieteistkümnendal juulil kaks tuhat viisteist aastal vastu võetud otsust energia suvepaketi kohta. ja komisjoni nimel annan sõna